sellega on lõppenud äh, see isiklike seisukohavõttude seeria. sooviksin teid informeerida sellest, et koos nõukogu eesistujaga allkirjastan ma kolmapäeval kakskümmend kaks õiguslikku akti, mis on vastu võetud kaasotsustusmenetluse käigus Euroopa Parlamendi kodukorra reegli seitsekümmend neli järgi. tahan teid informeerida sellest, et kell kolm kolmapäeval täiskogu saalis allkirjastatakse neli finantsteenuste teksti, nende aktide äh, pealkirjad kajastuvad kohtumise päevakorras, istungi päevakorras ja teil on ligipääs nendele tekstidele. nagu te teate, daamid ja härrad, järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi sõna, seisukohavõtt. palun nüüd härra Jose Manuel Barrosol öö, äh,